osapooltelt ja ma olen veendunud, et tegemist on ettepanekuga, millega on nõus kõik osapooled ja mis kujutab Euroopa jaoks suurt lisandväärtust. suur tänu, kolleeg Manders, arutelu selle küsimuse osas on nüüd lõppenud ja hääletus toimub homme kaksteist kolmkümmend. tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mille jaoks on suuliselt vastatavad küsimused ja need puudutavad Euroopa Liidu pangandussektori stressiteste. ja tahaksin kõigepealt anda sõna, sõna anda proua Wortmann koolile kui ühele küsimuse esitajale. Uh, kallis kolleeg, kas te võiksite ka mikrofoni sisse lülitada, küsib härra president. mikrofon. It's in the microphone, microphone is working. jaa, mikrofon töötab, mikrofon on sisse lülitatud. ook even de gelegenheid eh, gegeven suur tänu Äh, härra Barnier sai nüüd ka võimaluse istuda tänu sellele, et minu mikrofon ei töötanud. Äh, härra president, Rahvapartei fraktsioon muretseb äh, pangandussektorite taluvustestide osas, mis peaksid toimuma selle aasta juunis, sellepärast et eelmise aasta testi tulemused olid täiesti uskumatud me teame, et äh, Iiri pangad, mis testi läbisid, kohe pärast testi läbimist sattusid raskustesse ja seepärast tuleb selles küsimuses midagi muuta. küsimus on selles, kas meie finantssektor on tõesti valmis ka äh, rasketes oludes hakkama saama ja kuidas on võimalik uuesti usaldusväärsust finantssektorisse taastada, sellepärast ongi minu küsimus härra volinikule, millised äh, tähtsad muudatused peaksid hoolitsema selle eest, et eelmisel aastal läbi kukkunud taluvustestid sellel aastal ei kordu. härra president, eelmisel aastal oli võimalik igal riigil endal paika panna, milliseid teste läbi viiakse. nüüd äh, on meil Euroopa Pangandusjärelevalve Nõukogu, mis peab hoolitsema selle eest, et tingimused, testitingimused kõikides liikmesriikides kõikide pankade jaoks on äh, ühesugused. nii et järelevalvestruktuurid pannakse nüüd proovile nende stressitestidega ja kuidas on võimalik et, et äh, kaheksakümmend viis protsenti pankadest mõnes liikmesriigis läbisid äh, testi, samal ajal teistes riikides oli see protsendimäär viiskümmend, nii et tahaksin tõesti teada, kuidas see oli võimalik? härra president, äh, rahvusvaheliste piiriüleste pankade jaoks on meil vaja Euroopa Liidu tasandil kriisilahendusmeetmeid nüüd juunikuus peaksid tulema uute testide tulemused. võib ju juhtuda, et et pangad on küll kriisis, aga meil ei ole mitte mingit päästemehhanismi. me tahaksime teid, härra volinik, julgustada, et te teeksite auahneid ettepanekuid sellise olukorra parandamiseks. suur tänu, kolleeg Portman Kool ja nüüd saab järgmisena sõna proua Pouls, kes on samamoodi küsimuse esitaja, palun. austatud volinik, panganduse kriisi lahendamiseks tehakse tööd rahvusvahelisel areenil ning äh, siin tuleb tegeleda ka konkurentsivõime küsimusega, mis ei tähenda seda, et kõik muu peab ootama, eriti olukorras, äh, kus on äh, omavahel kombineerunud riigi maksejõuetuse ja, ja panganduse kriis. möödunud aastal öeldi, et pankade kriisi stressitestid peavad olema usaldusväärsed, läbipaistvad, tõepoolest, meil on üldiselt vaja juurde panganduses läbipaistvust. seetõttu me peaksime äh, Äh, õppima USA-st, kes äh, kaheaastase viivitusega nõudis ähm, avalikustamist. kui me äh, Euroopas seda ette näeksime, siis see aitaks meie pankade tervenemisele kaasa. nii et me peaksime ka avalikustamist nõudma lisaks stressitestidele Äh, uued stressitestid äh, on äh, kindlasti paremad kui eelmised, aga endiselt on probleeme, mida on välditud. kätte on jõudnud aeg selleks, et, et nõrk poliitiline tahe ei oleks vastuseks kriisile, muutes lahendused kallimaks. me peame arvestama seda, et et arves võetaks ka riigi maksevõimetust pankade stressitestide puhul. erinevad eh, eh, varad eh, on endiselt pangabilansis, mille väärtus on vähenenud. meil tuleb hinnata seda, mis toimub pangabilanssides ja olukord võib olla selline, et äh, nii-öelda varju äh, heidetakse mõningatel juhtudel ka tervetele liikmesriikidele, kes ei ole astunud piisavalt julgeid äh, samme. pangad jätkavad tööd, otsivad endiselt edasi kapitali, mõningad riigid on olnud proaktiivsed, tõstes kapitalinõudeid, aga tehtud ei ole veel piisavalt. kindlasti üks asi, mida me oleme kriisist õppinud, on see, et me oleme omavahel väga tihedalt sõltuvuses. kui pankasid ei usaldata, siis seisame silmitsi suure probleemiga, seega reageerigem üheskoos koordineeritult samas küsimus ei ole mitte ainult äh, pankades, vaid ka riikide maksevõimes ja eurostabiilsuses, mis on kõik omavahel tihedalt äh, seotud ja ääretult tähtsad, aitäh! suur tänu, kolleeg Pouls ja nüüd viimase küsimuse esitajana saab sõna kolleeg Sanchez Presedo, palun. Eh, eh- austatud president, austatud volinik seekord äh, stressiteste äh, läbi viies me peame olema läbipaistvad, paindlikud ja tõhusad. sellega me taastame turgude usalduse. Need stressitestid on ääretult olulisel kohal ääretult oluliseks instrumendiks selleks, et hinnata erinevate pankade maksejõuad ja pangandussektori maksevõimet tervikuna stressitestide väljatöötamisel ja nende kasutamisel eh, tuleb hinnata, kuidas pangad eh, suudavad toime tulla eh, halvemate stsenaariumite puhul ja et ei tekiks sellist dominoefekti. Euroopa Liidus on juba läbi viidud pangandussektori stressitestid, Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee egiidi all kahe tuhande üheksandal aastal Eh, siis, kui ECOFIN palus Euroopa Komisjonil viia läbi stressitestid eh, Euroopa Liidu pangandussektoris. Eh, teave, mis laekus mm, pangandussektori suutlikkuse kohta tulla toime stressiga, seda analüüsiti, aga saadud teavet ei avalikustatud kasutati kolme stsenaariumit, et vaadata, kuidas pangad nendele erinevatele stressidele vastu peavad. võeti arvesse ka kahe tuhande üheksanda aasta riigiabi suunised, mis räägivad ka pankadele seatavatest nõuetest riigiabi saamiseks teisel detsembril tutvustati tulemusi ECOFINile ning äh, ECOFIN palus täiendavat teadet äh, pangandussektori suutlikkuse kohta toime tulla erinevate stressistsenaariumitega. teise testide vooru tulemused avalikustatakse kahe tuhande kümnenda aasta suuniste alusel see uuring hõlmas erinevaid pankasid, samas oli puudu üle-euroopalisest äh, nii-öelda suunast, erinevates liikmesriikides viidi läbi erinevad stressitestid ja mõningatel juhtudel esitati valeandmeid, me kõik teame, mis näiteks äh, juhtus Iirimaal ja äh, mis toimub terve rea liikmesriikide maksevõimega me ei suutnud äh, taastada usaldust Euroopa Liidu pangandussektori vastu ja seekord on vaja meil töötada välja uus stressitestide äh, vorm ja meetod, meil on uus järelevalveasutus Euroopas, uus järelevalveraamistik pangandussektori jaoks, seega meil peaksid olema tõhusamad vahendid kasutusel selleks, et välja töötada tõhusamad stressitestid, mis on kesksel kohal ja mida tuleb sellise analüüsi puhul silmas pidada. mida siis me peaksime tegema selleks, et vältida mineviku vigu? me peame hea seisma selle eest, et et oleksid, oleks et me oleksime suutelised diagnoosima erinevate liikmesriikide esinevaid ohtusid ja et me arvestaksime erinevate pangandusdirektori eh, struktuuride ja ärimudelitega. seega me peame välja töötama õiged stressitestid selleks, et kätte saada seda teavet, mida meil vaja on teada. käteni on jõudnud viimane aeg selleks, et anda eh, pädevus ja roll loodud järelevalveasutustele. kahjuks kõneleja kaotas mikrofoni. aitäh, härra Sanchez-Presedo, nüüd volinik Barnier, palun. ma tänan, härra president. ma tänan ka Karjen Wortmann kooli ja Sharon Bowlesi ja härra Sanchez Presedot nende kolme küsimuse eest. teema on ülimalt oluline, nimelt eh, pangandussektori stressitekstide usutavus. jah, mu daamid ja härrad, olukord finantssektoris on murettekitav, areng on olnud aeglane, vaatamata sellele, et mõnede pankade jaoks on kriis selja taha jäänud nüüd see kriis oli tõesti enneolematu ja nüüd meil on vaja õppida sellest kriisist, sedamööda, kuidas me selle tagajärgedega tegeleme. meil on vaja järelevalveraamistikku selleks, et õppida kriisist ja esimesest jaanuarist, tänu teile eriti, on meil see raamistik nüüd olemas. meil on vaja tulevikku suunatud instrumente ja asutusi, meil on vaja tagada parem kapitaliseeritus, me tuleme selle juurde tagasi, ning meil on vaja ka mõõta äh, pulssi ja temperatuuri kogu aeg pangandussektoril. nii et meil on vaja tõesti neid mõõteinstrumente, mis oleksid usaldusväärsed ja stressitestid ongi üks peatähtsaid instrumente aprillikuus me rääkisime nõukogus finantsministritega ka sel teemal. Te juba juhtisite tähelepanu sellele, et stressitestid möödunud aastal olid puudulikud ja Euroopa Komisjon on eh, öelnud, et see uus järelevalveasutus, mis loodi, hakkab nüüd koordineerima stressitestide läbiviimist koos liikmesriikide järelevalveasutustega. nii et meil on vaja tagada siin stressitestide kvaliteetsus ja võrdsus. aastal kaks tuhat üksteist me alustasime juba sellega tööd aprillikuus ning äh, ka nüüd teie esitatud küsimustele vastused. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta stressitestid, nii nagu te soovisid on hoopis paremad kui varasemad testid ja seda kuues valdkonnas ja ma teen lühikese kokkuvõtte nendest. kõigepealt makromajanduslikku stsenaariumi kasutatakse nüüd ja hoopis rangemaid tingimusi kohaldatakse kui kahe tuhande kümnendal aastal. Äh, mängitakse läbi ka suured äh, finantskriisid, ja varade kaotused, kasutatakse paremat metoodikat, seda ja kasutatakse ka eh, analüüse nii pankade kohta kui ka pankade klientide kohta. ning kindlasti avaldatakse väga põhjalikult eh, bilansid ja aktivad äh, äh, kajastatakse ka kindlasti äh, riigi võlakirjade osakaalu pankade bilanssides ning ka kapitaliseeritust, pankade kapitaliseeritust. nüüd stressitestid peavad olema usaldusväärsed, see on selge, on vaja koordineerida stressitestide läbiviimine liikmesriikide järelevalveasutustega ning töötada välja lahendused, mida siis eh, pangad peavad kohustuslikus korras täitma. nii et selles mõttes on järgmised stressitestid paremad kui kahe tuhande kümnenda aasta omad ja nüüd teine märkus, meil on palju suurem selgus nüüd. Äh, kui kõneks on riigivõlad. Äh, kõrgetasemeline töörühm arutas sellekohast metoodikat ja nüüd äh, mängitakse läbi negatiivsed stsenaariumid, sealhulgas ka mis läheb maksma riigi võlakirjade refinantseerimine sellise šokistsenaariumi läbimängimine pankade bilanssidega. seda me okei otsustasime teha uue asjana. stressitestid äh, mängivad läbi kõige ekstreemsemad olukorrad, mõned neist võib-olla isegi ei ole usutavad. nii et meil on nüüd kasutada ka uus Euroopa mm, finantsstabiilsuse mehhanism ning koos Euroopa pangandusjärelevalvega on meil kavas tagada täielik läbipaistvus, kui kõne all on riigi võlakirjade riskid ja nende roll pankade portfellides ja bilanssides. Äh, nüüd te juhtisite tähelepanu sellele, et on vaja sidusamalt läbi viia stressitestid kogu Euroopa Liidus. jah, see on väga tähtis, et tagada kogu ettevõtmise usaldusväärsus ja Euroopa pangandusjärelevalve tõesti näeb väga palju vaeva sellega, et see hindamine toimuks sidusalt ja et rakendades ühesugust metoodikat kõikide pankade stressitestide puhul ning kindlasti võetakse ühtviisi arvesse ka makromajanduslikke stsenaariume, kui riske hinnatakse. see ei tähenda seda, et pankadel ei tohiks olla oma eripära ja omaenda lähenemisviise aga meil on määratletud ühtselt kapitalikünnised, mille alusel me siis pankasid äh, hindame. pankade omakapital tugineb praegustele praeg-, mm, kapitali äh, direktiivi normidele ja nõuetele Te rääkisite ka siin, et väga erinevalt olid hõlmatud eelmistest residentidega erinevad äh, pangad Euroopa Liidu liikmesriikides. ja selge on see, et Euroopa Liidu tasandil tuleb ja liikmesriigi tasandil tuleb äh, korralikud valimid moodustada ja kuuskümmend viis protsenti pangandussektorist Euroopa Liidus tuleb hõlmata nende stressitestidega aastal kaks tuhat üksteist. ja plaan on selline et, et viiskümmend protsenti ka liikmesriikide pankade kogutegevusest hõlmata stressitestidega. nüüd järgmine küsimus, nimelt korrektiivsed meetmed ja need pangad, mis on alakapitaliseeritud, peavad nägema ette meetmed oma puuduste kõrvaldamiseks. eriti puudutab see eh, erasektorit, kui rakendatavad meetmed osutuvad ebapiisavaks, siis võib-olla eh, või antakse neile ka riigieelarvest toetust, aga see toetus peab vastama Euroopa Liidu riigiabi reeglitele. härra Almunia, minu kolleeg, töötab selle kallal praegu. pangad, kes saavad eh, sellist abi ja toetust, eh, vastavalt detsembrikuusele avaldusele, deklaratsioonile peavad koostama ka plaani raskustest ülesaamiseks ning suurendama oma pikaajalist elujõulisust ning äh, äh, nüüd äh, nurjunud pankade rekapitaliseerimine ja ümberstruktureerimine, nii nagu Ferreira raportis on äh, välja pakutud. nagu te teate, me töötame praegu välja eh, õigusliku raamistiku eh, pankade kriisijuhtimise kohta, me oleme sellest mitu korda juba rääkinud, eesmärgiks on tagada tulevikus see, et eh, Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee saaks enda kätte instrumendid, Mm, kriisi puhuks, et kriisist ei sünniks katastroof, et saaks õigeaegselt sekkuda, kui vajadus tekib. nii et me juba kavandame ette tulevaste probleemide lahendamise instrumente ning kavatseme veel enne suve algust ka nõukogus ministritele need ettepanekud teha see oli minu vastus küsimustele. suur tänu, volinik Barnier, nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna, kõigepealt kolleeg Koses, kaks minutit, palun. suur tänu, härra volinik, te ütlesite eelnevalt, et testid ei vastanud ootustele, eriti mis puudutab äh, nende tingimusi ja et väga raske on midagi parandada, kui pole täpset diagnoosi. see tähendab seda, et valitsused peavad nüüd tõesti midagi ära tegema. testid peavad seepärast olema realistlikud. Need elemendid, mida teie siin mainisite ja mis pidavat olema eriti täpsed, peaksid meie küsimustele ju vastused andma nüüd tuleb testid ähm, praktilises elus ka ellu viia ja ka nende mõju näidata. Nende testidega peaks olema võimalik ka pankade rekapitaliseerimismäärasid paremini määrata. Te tõite siin väga palju erinevaid põhjusi, miks neid on vaja teha, kuid usaldus, testid, mida ei saa usaldada, toovad endaga kaasa äh, finantssektori usaldamatuse taluvustestid peaksid lõpetama meie sõltuvuse reitinguagentuuridest. järelevalveasutustel pole mitte mingit muud võimalust, kui hoolitseda selle eest, et testid oleksid edukad. kasutaksin võimalust, härra volinik, teile vihjata ja vi seda, et äh, reitinguagentuurid, äh, et äh, reitinguagentuurid järelevalvete tööd tihti ei kasutata ja järelevalveasutused nendest reitingutest mingeid järeldusi ei tee. ning olukord on praegusel hetkel selline, et mitte midagi pole tegelikult toimunud. suur tänu, kolleeg Koses ja nüüd proua Podimata, kaks minutit. härra president, härra volinik kui finantskriisis üldse midagi selgeks sai, siis see, et meie pangad äh, ei pea rasketes tingimustes vastu. pangad äh, vastutavad ka meie majanduse toimimise eest ning meil on nüüd vaja mõistlikku meetodit, äh, selleks, et äh, meil oleks võimalik jälle taastada pangandussektori usaldusväärsus. meil tuleb hoolitseda selle eest, et äh, pankade töö muutub äh, läbipaistvaks ja et pangad tõesti arvestavad ka oma klientidega. väga mitmed kõnelejad on juba öelnud, et stressitestid ei õigustanud ennast ja et nende kaudu ei olnud võimalik tõsta usaldust pankade vastu. praegusel hetkel on olukord teistsugune. stressiteste viiakse läbi, seda viib läbi see uus järelevalveasutus, mis meil Euroopa Liidus on ja meil tuleb nüüd hoolitseda selle järelevalveasutuse kaudu, et äh, uued äh, stressitestid ei äh, kukuks läbi. meil tuleb pankade püsivust tõesti kontrollida niimoodi, et läbi mängitakse kõik võimalikud variandid. ja siin tuleks veel viidata ka sellele, et järgmise sammuna tuleks võib-olla diagnoosida ka ohtusid pangandussektoris. suur tänu, kolleeg Podimata ja nüüd kaks minutit, kolleeg Kular, palun. austatud president, ähm, tere õhtust, volinik. Äh, metoodika kohta on väga palju räägitud, te vastasite ka küsimustele üksikasjalikult, aga mina tahaksin äh, kommenteerida oma poolt eh, seda, mis juhtub pärast stressidest, tulles tagasi selle juurde, mida härra Koosas ütles, ei piisa sellest, et meil on olemas seadusandlus, kui keegi sellest seadusandlusest kinni ei pea. Eh, ma usun, et stressitestid annavad oma panuse lisandväärtuse juurde seadusandluse paketile, me peame selle eh, rakendamisele tähelepanu pöörama me peame hea seisma selle eest, et kui stressitestid on läbi viidud, et siis nende tulemuste põhjal äh, astutaks ka samme ning võetaks äh, ähm, arvesse soovitusi. Äh, seega tuleb arvestada sellega, mida on öeldud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu poolt ja ja seda, mida Mervyn King ütles kaitse klauslite kohta, mida liikmesriigid tahtsid äh, lisada äh, paketile. et see ei tähenda seda, et Euroopa pangandusjärelevalve ähm, asutus äh, rekapitaliseerimisnõudeid ka arvesse võetaks. kui Euroopa järele panganduse järelevalveasutus teeb kvaliteetset tööd, teeb seda teie toetusel ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu toetusel, siis see tähendab seda, et need kaitseklauslid, mida liikmesriigid tahtsid lisada paketile, toovad kaasa selle, et riigid hakkavad konkreetseid samme astuma, seda teevad nii väikesed riigid kui ka suured riigid, aitäh. aitäh, proua Goulart ja nüüd saab sõna eh, proua Ford, aitäh. möödunud suve stressitestid pidid eh, pangandussektori vastu usalduse taastama, eh, turud pidid rahunema, aga see ei läinud nii. peagi pärast stressiteste mm, Äh, läksid, äh, nii-öelda tekkis kriis Iirimaal, nüüd äh, Portugalil, pangandusse, kui pangandussektorit ei saa korda, siis mm, turud jäävad ärevusse ja, ja, ja turud on loomulikult mures, kui on, mille üle mures olla, praegu on turud mures eh, riikide maksevõime osas, riikide võlakirjade osas. Euroopa Panganduse Järelevalveasutus on loomulikult raske ülesande ees, avalikult nad möönavad, et riskid on olemas, aga nad, kui nad eitaksid, et need, selle olemasolu, eh, eh, siis oleks valetamine. ma tahaksin teada, eh, stressitestid peavad välja tooma, eh, milline on pankade kapitaliseerituse tase, milline kapital neil on ja selge on ka see, et mitte kõik pangad ei ole võrdsed ja eh, turud on erinevalt mures. samas me peame leidma ühise näitaja, millised on bilansiriskid ja kas riskikaale on võimalik hinnata. kui USA pankadel on riskikaalud viiskümmend protsenti kõrgemad. kas see tähendab seda, et, et Euroopa pangad ei, ei ole riske õigesti näidanud oma bilansis? me peame eh, tagama läbipaistvuse nii võlausaldajatele kui ka eh, eh, tarbijatele. ilma selleta ei taastu usaldus aitäh, proua Ford, nüüd saab sõna härra Kiigold. kallid kolleegid, austatud volinik Barnier, panganduse stressitestide küsimus on nii otsustava tähtsusega ja kriitiliselt ääretult oluline eh, kodanikele, kuna pangad on investeerinud tohutul hulgal äh, raha, ilma et nad oleksid arvesse võtnud kaasnevaid riske ja tagajärjeks on eh, panganduskriis, eh, kinnisvaramulli lõhkemine, oli täiesti selge, et me ei olnud võimelised õigeid vastus, otsuseid vastu võtma ja kriis aina süvenes ja nüüd me näeme, et majanduslanguse ajal riikide võlad on nii palju tõusnud seda pankadele tagatiste andmise tõttu ja rahasüstide tõttu, aga ka majanduslanguse tõttu ja nüüd küsimus ongi selles, et kas sellest kriisist tõesti ka õpitakse. ei ole ju mitte ainult nii, et pangad mitte ainult minevikus ei vastutanud, vaid ikka ja jälle me näeme, et turud kui sellised ei toimi korralikult ka Euroopa Keskpanga süsteem ja ka äh, maksesüsteemi puhul on näha, et meil on kakssada nelikümmend neli miljonit eurot äh, lahtisi nõudmisi, sellepärast et pangade äh, süsteemid ei toimi. ja meil on pangandus, meil on probleeme pankade nõrkusega ja sellepärast me tegelikult ei julge ähm, laenude ümberjagamist äh, vaesemates riikides ette võtta. Kreeka, Iiri, Portugali inimesed arvavad, et nad kannatavad ka sellepärast, et pangandussüsteem seisab savijalgadel nüüd viimase kahe aasta jooksul viidi läbi taluvusteste ja me kõik arvasime, et testid näitavad meile, milline on olukord. kahe tuhande kümnendal aastal aga olid taluvustestid nii nõrgad just sellepärast, et äh, riigivõla riske ei arvestatud. nii et põhimõtteliselt oli pangatestide puhul meil tegemist äh, nii-öelda vaba aja lõbuga. nii et suur tänu, härra Barnier, te küll ütlesite, milline olukord, aga te ei öelnud, miks riigivõla riskidest äh, äh riigivõlariskid olid kirjas küll jooksevkonto defitsiidi arvestamisel mitte, aga siis, kui te vaatasite pankade võlgasid, see oleks olnud väga tähtis. nüüd need päästepaketid, mis on välja toodud, välja töötatud, tegemist ei ole mingi iseenesestmõistetava asjaga, selle peavad parlamendid vastu võtma ja nüüd praegusel hetkel erasektori riske soovite te riiklikul tasandil tagada. miks? ja peale selle ikka veel ei ole meil korralikku taluvusteste välja töötatud äh, kindlustusturu jaoks. härra Barnier, ma kutsun teid üles ka selles valdkonnas midagi ette võtma. ma olen pettunud ka sellepärast, et Euroopa Pangandusjärelevalve Agentuuri lõime meie, tema pidi hoolitsema selle eest, et asjad halvaks ei lähe, kuid Järelevalveamet ise ei läbinud taluvustesti, nii et härra Barnier, ärge laske ennast peatada on öeldud, et panga loomine olevat ja panga asutamine olevat asu, panga asutamine on palju hullem kui pangarööv, kuid praegusel hetkel tundub, et sellel oli ka tõsi taga. suur tänu, Kiigold ja nüüd, härra Kiigold ja nüüd kolleeg Murphy. ma tänan kõige peamine nõrkus, mis välja pakutud stressitestidel on, on juba ära öeldud. nimelt eh, riigi võlad, mis üha suurenevad jah, ühelt poolt eh, need võlad, mis on nüüd majanduse turjal, aga mida ei suudeta kinni maksta, näiteks Iiri riik on seitsesada viiskümmend miljardit mm, vaja võlga maksta aastaks kaks tuhat neliteist ja see on kakskümmend neli tuhat eurot ühe töötaja kohta ja intressimäärad, mis abipaketis on ette nähtud, Äh, viivad sellele, et ei suuda Iirimaa neid intresse maksta. Iirimaa, äh, Portugal ja Hispaania vajavad tohutud summasid, Prantsuse pankadel on väga suured riskid ja samuti Briti pankadel ja selline massiline äh, oht näitab seda, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank ei suuda olukorraga toime tulla. mina leian, et need stressitestid äh, peavad tagama, et pangad oleksid stabiilsed, aga arvestades seda, et kriis on sügav, nii see ei saa olema. kolmkümmend neli miljardit eurot eh, kuuel mm, Eiri pangas viimase kuue kuu jooksul äh, paraku ei päästa Iiri pankasid. nüüd pangandussektori ümberstruktureerimine, jah, see peamine õppetund, mida me peame õppima viimastelt aastatelt ja suurest kriisist, on see, et suured finantsinstitutsioonid ja pangad eh, ei tohi jääda erakätesse. Nad taotlevad ju kasumit ja see on etendanud tähtsat rolli nende jaoks mm, ja töötajad on pidanud selle kõik kinni maksma suured finantsinstitutsioonid ja pangad peavad saama demokraatlikult rahva omandiks ning see nende pankade diktatuur turgudel peab lõppema ning pankadest peab tõusma tulu tavalistele inimestele, tuleb anda väikestele äriühingutele ja elamu soetajatele hoopis laenu pankadel. suur tänu, kolleeg Murphy ja nüüd kolleeg Paška, üks minut palun. ma tänan see uus Euroopa pangandusasutus, pangandusjärelevalveasutus eh, avaldas trükis ka informatsiooni nende stressikohtade kohta, mida hakatakse läbi viia. kui me tahame ka, et ekspert aktsepteeriks nende stresside tulemusi, siis tähtis on, et nad ei oleks pealiskaudsed ja ebajärjekindlad, nagu nad olid aastal kaks tuhat kümme juulikuus. Eh, arvestades seda, et kogu Euroopa finantssektori äh, Eh, usaldusväärsuse üle hakatakse otsustama just nende stressitestide tulemuse üle ja nende ranguse üle, sellepärast peavad testid olema kõikehõlmavad ning olema ranged ja ausad. nii et ei saa stressiteste läbi viia, kui ei hinnata seda, eh, millised riskid on pankadel seoses eh, erinevate riikide võlakirjadega on vaja läbi mängida kõige hullemad äh, stsenaariumid, sealhulgas ka ähm, stsenaarium, et riigid ei suuda oma võlgasid enam maksta. ning on vaja arvestada ka erinevaid ärivõtlus, ettevõtlusmudeleid erinevates liikmesriikides stressitestide puhul. ja hõlmata on vaja kõikide riikide pangandussektorit piisavalt, ainult nii me tagame usaldusväärsed tulemused suur tänu, kolleeg Paška, järgmiseks kolleeg Garcia Margallo, aga teda ei ole siin saalis, sellepärast saab sõna kolleeg Ferreira kaheks minutiks, palun. ma tänan, president, volinik aastal kahe tuhat, kaks tuhat kümme Äh, viidi läbi stressitestid ja kõik äh, mõistavad, et nende testidega tollal oli see suur probleem, et äh, metoodikas ja diagnoosikas, diagnostikas ja kriteeriumide valikul ei arvestatud riikide eripära. parlament siin oma raportis on üles kutsunud Euroopa dimensiooni süvendama äh, finantskriisiga toimetulekul ja nüüd on meil Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ja riskide nõukogu ja nemad on kõik teinud ettepaneku, et lõppkokkuvõttes on vaja üle-euroopaline mõõde anda pankade järelevalvele, aga sellele vaatamata stressitestid neid äh, kirjutati nõukogus järgmiselt on vaja spetsiifilist ja auahannet strateegiaks selleks, et ümber struktureerida eh, kaitsetud eh, institutsioonid, eh, leida ka erasektori lahendused ning tähtis on anda ka riigi abi, valitsuse abi sellisel juhul, kui see abi vajalikuks osutub. nii et mida me siis tegelikult siin kavandame? jah, jälle hakatakse läbi viima stressiteste, aga samas öeldakse, et et just liikmesriigid peavad olema need ja ilma igasuguse harmoniseeritud raamistiku, kes peavad äh, kõige sellega tegelema ja jälle äh, me läheme, naaseme riikide eripära juurde ja anname liikmesriikidele ülesande lahendada probleemid, mis tekivad ja see ei lahenda olukorda põhimõtteliselt sellise metoodikaga me anname käest suurepärase võimaluse, meil oleks lõpuks ometi võimalus tõeline euroopaline dimensioon anda proble-, probleemide lahendamisse, aga seda me ei tee. suur tänu, kolleeg Pereira, nüüd äh, kolleeg Schmidt, palun jah, suur tänu, härra president, me elame tõesti praegu väga raskel ajal. majandus- ja finantskriis näitas, kui tähtis on, et äh, inimesed tõesti usaldaksid pangandussüsteemi. pankade stressitestid on väga tähtsaks äh, meetmeks selleks, et äh, pankade olukorda hinnata, meil on tõesti vaja korralikke pankasid, pankasid, mis peavad rasketele oludele vastu sest jõulised pangad äh, siis süstivad usku pankade usaldusväärsusesse. seda on äh, kogemused näidanud. Iiri näide näitab aga kahjuks vastupidist. meil on otse loomulikult vaja läbipaistvust äh, taluvustestide puhul, tulemused tuleb avalikustada. väga tähtis on hoolitseda ka selle eest, et turgude ja tarbijate usaldust pankadesse tõstetakse. tulevased, tulevasi stressiteste tuleb edasi arendada selleks, et kaasatud oleksid kõik turuolukorrad ja osapooled. selleks, et äh, näiteks ka riigi võlakirjade puhul turu osapooled saaksid riske ise hinnata. see on väga tähtis selleks, et tagada usaldusväärsus nii pankade puhul kui ka testide puhul. nii komisjon kui ka süsteemsete riskide nõukogu ja paganduse järelevalve amet peavad endale selgeks tegema, milline on see olukord ja et arvestada tuleb ka riskidega. lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, mingi osa pankadest kohe kindlasti tingimusi ei täida ja liikmesriigid peavad siin siis midagi ette võtma. näiteks äh, Rootsi pankade kogemused Balti riikides näitavad, et äh, riskid võivad endaga kaasa tuua ka tasakaalunihked ja et Äh, kui probleeme on pankadega, siis viivitamine võib endaga kaasa tuua katastrofaalsed tagajärjed. suur tänu, kolleeg Schmidt ja nüüd kolleeg Lamberts, palun kaks minutit. aitäh, president. volinik, kolleegid. meil on selja taga väga sügav äh, majandusfinants kriis ja siis leiti, et äh, tehkem stressitestid, kui äh, õhku lendab äh, tuumaelektrijaam, siis öeldakse, et tehke, hakakem tegema stressiteste. kas see aitab meil usaldada, taastada ähm, turgude usaldust? Te juba ise mainisite, et möödunud aastal viidi läbi stressitestid, tol hetkel tundus, et need olid usaldusväärsed ja et pangad olid usaldusväärsed ja ka tuumareaktorid tundusid olevat väga töökindlad väidetakse, et arvestatakse erinevate, väga erinevate stsenaariumitega, aga need peavad olema ka usutavad, mis tähendab seda, et arvesse tuleb võtta ka riigivõlga. kas te olete valmis riigivõlga arvestama, kui te seda ei ole, siis te eitate probleemi jätkuvalt, vaadakem kas või seda, mis toimus Iirimaal. ja on selge, et et Iirimaa ja ka teised riigid peavad oma võlad restruktureerima Eh, vastasel korral probleem eh, jääb kestma igavesti. Eh, loomulikult eraldi küsimus on see, kui palju see kõik meile maksma läheb. Oleg Barnier, ma tean, et te olete ambitsioonikas eurooplane, aga kui me hakkame stressiteste tegema siin iga nädal, siis see ilmtingimata ei taasta tarbijate usaldust, lõppkokkuvõttes tuleb meil ikkagi haarata härjal äh, sarvist ja korralikult restruktureerida kogu Euroopa Liidu pangandussektor. meil on vaja eh, Euroopa eelarveföderatsioone, aga sellest me võime rääkida järgmisel korral. suur tänu, kolleeg Lamberts, nüüd härra Karas, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin tänada ta Äh, volinikku selle eest, et ta vastas minu kaheksandal veebruaril esitatud küsimusele, mis puudutas Iirit pankade taluvustesti. pangad on oma usaldusväärsuse kaotanud. tõsiseltvõetavus ja otsustavus võiksid aidata meil finantskriisist välja tulla. aga tuleb tunnistada, et viimaste testide puhul äh, vähemalt mina küll ei näinud piisavat hinna, hindamist me kuulsime täna volinikult, millised võiksid olla järeldused ja me ei tea tegelikult, millised on tagajärjed. mul on kolm küsimust. esiteks, kuidas te seekord, härra volinik, kavatsete tagada selle, et keskendutakse pikaajalisusele ja mitte lühiajalistele eesmärkidele, nagu te seda tegite viimane kord Iiri pankade puhul? teiseks äh, me näeme oma nina all seda, et liikmesriikide võlad ainult kasvavad, härra Kiigold mainis seda ka. tasakaalunihked muutuvad järjest suuremaks ja nagu me näeme, seda pingelist olukorda kontrollitakse ainult pankade raamatupidamises, aga me teame, et neil on väga palju võimalik äh, erinevaid riske peita, nii et äh, pankade raamatupidamine tegelikult ei kajasta täpset olukorda. kuidas teie äh, hindate seda olukorda ja kas nüüd jällegi ei jäeta meile muljet, et pankade pikaajaline püsimajäämine on tagatud, kuna öö, piisavalt öö, on vaja tegeleda riigivõlgade küsimusega. suur tänu, kolleeg Karas ja nüüd järgmiseks kaks minutit ja kolleeg Sanchez Presedo, palun. suur tänu, härra president suur tänu, härra volinik, kallid kolleegid, mina tahaksin volinikku tänada küsimusele eest vastamise eest. väga tähtis on tõesti panna paika diagnoos ja pärast seda tuleb meil mõelda, millised on erinevad teraapiavõimalused. pankade taluvust tuleb tõesti kontrollida ja me peame ka pärast seda tegema õiged järeldused. meil on vaja maksuvõimelisi pankasid, stabiilset pangandussüsteemi ja meil tuleb ka äh, tagada äh, ettevõtetele laenude andmine. stressitestid tuleb äh, teha selliselt, et oleks võimalik tõesti erinevaid võimalikke olukordi kontrollida ja ka nõuda siis rangemaid reegleid. Need pangad, mis ei ole võimelised testis vastu panema, peavad midagi ette võtma ja ka liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et pankadele on tagatud piisavalt kapitali. Euroopa Liidu pankade järelevalveagentuur võib anda soovitusi selleks, et äh, kõrvaldada neid riske, mis on leitud. ja ka siis hoolitsema, hoolitseda selle eest, et äh, vajalikud äh, päästemehhanismid välja töötatakse. valuutaliidul on vaja nii finantsintegratsiooni kui ka poliitilist ja maksuintegratsiooni. suur tänu, kolleeg Sanchez Presedo ja järgmiseks kaks minutit, härra Stolojan, palun. domnule președinte, domnule comisar palju tänu, härra president, austatud volinik. Need stressitestid on väga olulised selleks, et hinnata meie pangandussektori tervislikku seisu. aga siin tuleb täita kaks olulist kriteeriumit. esiteks tuleb tagada see, et need stressitestid on kvaliteetsed ning hindamisprotsess peab olema täpne samuti tahaksin öelda seda, et eh, pangad erinevates liikmesriikides on kasutanud erinevaid ärimudeleid eh, eh, Rumeenias nagu ka mõnedes teistes liikmesriikides ei tegelenud pangad halbade varadega kauplemisega, aga nad andsid ülemääraselt palju eh, laenusid eh, ning eh, finantseerisid neid pikaajaliselt, samas tulemused olid ühesugused, nad seisid silmitsi kahjumiga ning muutusid ääretult haavatavaks. ning seega ei olnud nad riske õigesti hinnanud. teiseks, meil on vaja stressitestide tulemused avalikustada, et need oleksid läbipaistvad, seda nõuavad nii turud kui kodanikud, meil on vaja läbipaistvust, aitäh! suur tänu, kolleeg Stolojan ja nüüd kaks minutit ja härra Ludvikson, palun! viimase aasta jooksul on ähm, riikide finantseerimisel äh, suur turbulents me oleme kaotanud eh, usaldusväärsuse kodanike silmis. Eh, me oleme eh, ära unustanud selle, et kõige suuremaks probleemiks on pangad, me oleme keskendunud kõige nõrgematele riikidele. Ehm, ja tulemus on see, et paljude riikide rahaline seis on väga halb nõrgas olukorras. me peame leidma Ateenale, Lissabonile, ja Dublinile toimivad, töötavad lahendu-, lahendused. Eh, kõigepealt peavad pangad korralikult toimima, selleks et ka riigid seisaksid kindlalt eh, kahel jalal. Ehm, seega me peame leidma säästlikud eh, toimivad lahendused, kui me seda ei leia ja kui me midagi ei tee, siis satuvad ohtu ka kõige tugevamad riigid lõppkokkuvõttes liiga vähe on tegeletud pangandussektori nõrkade kohtadega. oodatakse, et, et Kreeka, Iirimaa ja Portugal astuksid samme, aga tundub, et neil on endal kodutöö tegemata. kõik ootavad, et teised aitaksid. on täiesti selge, et kui stressitestid on läbi viidud, siis tuleb astuda ka eh, samme, järelmeetmeid tarvitusel võtta selleks, et probleemid lahendada ja ma tõesti loodan, et et komisjon tuleb välja vastavate algatustega suuniste alusel, mis on Pereira raporti eh, põhjal välja pakutud lõppkokkuvõttes eh, lasub vastutus liikmesriikidel kõik riigid, mitte ainult kõige tugevamad riigid, peavad eh, oma pangandussektori korda seadma. suur tänu, kolleeg Ludvigson, nüüd poolteist minutit, kolleeg Mannile, palun. suur tänu, härra president, Euroopa Liidu stressitestid pankadele, mida viidi läbi eelmisel suvel, neid tuleb parandada volinik Barnier, ei piisa mitte ainult sellest, et te keskendute ainult oma kapitalimäärale. peale selle tuleb kontrollida ka kriisi mõjusid pankade maksuvõimelisusele. mäletage te veel, et sellised pangad nagu Lehman Brothers kukkusid kokku sellepärast, et neil oli probleeme likviidsusega. sellepärast kuulan siin hämmeldunult seda arutelu, et kas likviidsuskontrolli tulemusi tuleks avalikustada või mitte kes panustab äh, andmete salastamisele, nende puhul on täiesti selge, mida nad tegelikult tahavad. Nad soovivad saavutada seda, et turgude usaldusväärsus säiliks pankadele, mis kukkusid stressist läbi. kes ei taha tulemusi avaldada, toob endaga kaasa ebakindlust, kuulujutte ja ebakindlust meil on vaja uusi meetodeid ja uusi parameetreid, me peaksime paika panema ühised eesmärgid, läbipaistvus tuleb tagada selleks, et äh, kriisi, äh, et äh, selgeks teha, kui suures ohus on pangad. on väga tähtis, et pangad tegelikult teenivad ka usaldusväärsuselt ja et sellised testid on ka pankade huvides suur tänu, kolleeg Mann ja nüüd pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Kantšanil signor presidente eh, signor commissario lei sta facendo un ottimo ma tänan härra president volinik härra volinik see töö mida te teete on lausa suurepärane jah me tahame et pangandussüsteemis taastuslik stabiilsus ja kindlus ja usaldusväärsus aga selleks on vaja väga palju vaeva näha praegu meie õiguslikus raamistikus on olemas mõned preventiivsed instrumendid, millest on abi eh, tulemaks toime kriisiga ja need on laiemad kui instrumendid, eh, mida, mis on olemas olnud, aga tähtis on, et me ei looks liiga palju instrumente ja ameteid ja agentuure, liiga palju bürokraatiat, mis hoopis hakkab raskusi tekitama tulevikus. nii et et õige seadusandlik lähenemisviis oli ära hoida tulevased finantskriisid, aga töötada selleks tõhusamalt, kogu Euroopas luua ühesugused mängureeglid. meil selleks, et olla läbipaistvamad, on vaja pidevalt vaeva näha, välja töötada õige metoodika ja standardsed normid ja eeskirjad ei tohi ära unustada, et tulemused tuleb kõik ka trükis avastada. see, mis toimus aastal kaks tuhat kümme, näitab, et tulemuste avalikustamine, trükis avaldamine on väga tähtis ning kindlasti võivad tulemused osutuda ka turgude jaoks negatiivseks, peab mõtlema, mida ja kuidas trükkida suur tänu, kolleeg Kantšen ja nüüd tuleme vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg Kelly. ma tänan, pangad eh, sattusid probleemisse Iirimaal ja me teame, miks. mina olen siin küsimusi esitama äh, ja ega oska põhjuseid selgitada. küsimus number üks, kas kõik pangad peavad läbi tegema stressiteksti, teiseks, kas me võime olla kindlad, et stressitestid nüüdsest tõesti kajastavad pankade tegelikku ja õiget seisukorda ja kolmandaks, milline asutus äh, milline võim on Euroopa Pangandusjärelevalve asutuses selleks, et Äh, need pangad, kes on alakapitaliseeritud ja suurte riskide käes, et nendele oma nõudmised peale suruda ja lõpetuseks me peame reitinguagentuuridest sõltumisest vabanema. kuidas seda saavutada võimalikult peatselt? suur tänu, kolleeg Kelly. järgmisena kolleeg Semke, palun otóż bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zad- ma tahaksin teid väga tänada selle eest, et andsite mulle võimaluse küsimus esitada. ma tahaksin väga selgelt öelda järgmist. kui poleks olnud Euroopa Komisjoni ja teie samme, härra volinik, siis kahtlemata täna olukord Euroopa pangandussektoris olnuks veelgi hullem. aga olukord muutub väga äh, kiiresti ja mõned probleemid pankade likviidsusega on juba õnnestunud ületada, aga tulevad jälle uued probleemid ja uued ohud. ja siit ka minu küsimus, härra volinik. kuidas teie määratleksite need ohud ja riskid, mis täna eh, üha tekivad, kuidas neid praegu määratleda, milliseid riskidega meil tuleb õige pea jälle hakata rinda pistma ja vanadest probleemidest saame üle, aga uued muudkui tekivad juurde. suur tänu, kolleeg Semke. järgmisel ajal sõna kolleeg McInnesil. ma tänan, härra president, ärgem unustagem, et on olemas inimesed, keda need probleemid mõjutavad. noor iirlane teel Frankfurti äh, Äh, ja nüüd läheb ta edasi Austraaliasse, tema on üks nendest tuhandetest, kes lahkub meie pangaprobleemide tõttu. kas komisjon on nõus, et see kahju, mis on sündinud Euroopa Liidu usaldusväärsusele sellega, et võltsiti esimesi stressiteste, on täiesti äh, parandamatu ja korvamatu ja mul on sellest väga kahju, Euroopa kodanikud ju äh, on meelehärmis, vaatavad, mis toimub pangandussektoris. me oleme kahjustanud Euroopa Liidu ja Eurotsooni usaldusväärsust. Iiri pangandussektoris on juba teine stressitestide voor tehtud ja valitsusel on ka ümberstruktureerimise plaan. kakskümmend neli miljardit nõutakse kapitali pankadele juurde, aga Iiri majanduse olukord nii, et headel ettevõtetel lihtsalt ei napib kapitali, sest pangad ei suuda toime tulla kõikide uute nõudmistega ja see on tohutult võimatu olukord praegu. palun, volinik, tegelege sellega suur tänu, kolleeg McInnes, järgmisena kolleeg Pasescu. ma tänan, härra president. see, et varasemad stressitestid ei olnud usaldusväärsed, muudab mm, uued stressitestid eh, veelgi keerulisemaks. jah Euroopa pangandussüsteem on muutunud ja tulevased stressitekstid peavad olema nüüd hoopis täpsemad liikmesriikide ametivõimud peavad juba mm, olema rakendamas tegevusplaane ja stressitestide äh, välja toodud probleemid tuleb, peavad olema juba lahendatud. me ei pea ootama, et vaadata, millised pangad uuesti läbi kukuvad stress-testides. Äh, stress-testid toovad välja nõrgad kohad pangandussektoris ja näitavad, kus on vaja ka konsolideerida kapitali. ma rõhutan seda, kuivõrd tähtis on, et meil oleks õiglane lähenemisviis, kui me viime läbi stressiteste kõikides liikmesriikides. ja ma usun, et on kasulik ka see, et Euroopa Komisjon annab välja teatise, kus ta käsitleb neid suuremaid muutusi, mis stressitestide puhul on nüüd läbi viidud suur tänu, kolleeg Basescu ja nüüd viimasena vaba mikrofoni voorus. viimane kõneleja. proua Kalbelts, suur tänu selle teema tähtsus tuleb väga hästi välja, sellepärast et kolm saadikut esitasid täpselt samasuguse küsimuse komisjonile. komisjoni usaldusväärsus satub ohtu, kui me sellel aastal ei suuda läbi viia stressiteste, mis oleksid usaldusväärsed. süsteemsete riskide nõukogu ja pagandusjärelevalve agentuur on tõesti teinud väga palju tööd ja tundub, et äh, nüüd uued testid tõesti viiakse läbi uutel tingimustel. kuid kuulanud siin nüüd voliniku vastust, on siiski mõned küsimused lahtised. esiteks näiteks see, kas piiri ülesed omandisuhted või ka erinevad ärimudelid leiavad kaasajastamist testidesse. peale selle tuleb veel öelda, et äh, stressi testide puhul ei tohi välja jätta ühtegi panka, mis võivad Euroopa majandust ohutada, ohustada. suur tänu, kolleeg Kolbelts ja nüüd vastuseks sõna volinik äh, Farniel, palun ma tänan, härra president, ma tänan kõiki teid, kes te võtsite sõna siin hilisel tunnil. ja näitasite üles suurt tarkust ja ärksust. kõigepealt eh, proua Kolbeltsi küsimus ja Euroopa Komisjoni vastutus jah, ma olen valmis võtma endale vastutuse nende stressitestide eest. ja uus asutus, uus pangandusjärelevalveasutus, mis loodi, mm, on meie koostööpartner selles ja koos Euroopa Keskpangaga me valmistame ette nüüd äh, neid uusi stressiteste. nii et et ehm, peamine vastutus eh, uute testide puhul on Euroopa Panga järelevalveasutusel nüüd need tulevased riskid ja tulevased ohud. ma arvan, sellist asja nagu nullrisk ei eksisteeri ei pangandussektoris ega mitte kuskil mujalgi. väga raske on ette prognoosida tulevikku. sest turud on väga dünaamilised ja ehm, me elame ju demokraatia tingimustes. Eh, igasugused sündmused toimuvad väga kiiresti. aga sellele vaatamata me saame olla paremini valmis, kui me olime neli aastat tagasi kriisile. tollal pärines kriis USA-lt, USA-st nüüd on meie käsutuses äh, järelevalveinstrumendid ja suurem läbipaistvus on tagatud, seda tollal ei olnud. selline liberalismi laine üheksakümnendatel aastatel äh, tegelikult viis äh, rumalale mõttele, et turud saavad, suudavad iseennast reguleerida. G kahekümnega me arutasime asja ja võib-olla me läheme kaugemale kui see, mida G kakskümmend soovis, nimelt äh, luua terve komplekt läbipaistvuse ja juhtimise instrumentidest, moraalsetest ja eestilistest instrumentidest. Need olid puudu varasemalt finantsmaastikult, meil ei ole neid olnud viimasel viiekümnel aastal. nii et et väga tähtis on, et oleks tõeline Euroopa pangandusjärelevalve asutus ja siin härra Kozes rääkis ka reitinguagentuuridest. täna õhtuse arutelu peamine küsimus on, et on vaja luua üle-euroopaline eh, järelevalve raamistik ja me oleme tõesti selle protsessi lõppjärku jõudnud. ja härra Kiigolt ka juhtis sellele tähelepanu. meil on vaja koondada oma tegevuspoliitikat, oma energia ja min-, me peame minema kaugemale kui pelgalt koordineerimine. ma olen härra Kozessiga väga päri, et on vaja jätkata reforme. ja kui me räägime reitinguagentuuridest, siis me töötame praegu kolmanda reformi kallal. ja see reform saab täiendama kahte eelmist reformi. härra Kozess rääkis, et me oleme liiga sõltuvad reitinguagentuuridest. jah, me oleme jätnudki välja mõned viited reitinguagentuuridele, et pangad ei oleks eh, nendest, nende reitingutest niivõrd sõltuvad. nii et me oleme selle peale juba mõelnud ja sellega tööd teinud. proua Kular siin viitas sellele, Eh, kuulamisel, eh, mis meil toimus ja ma võtsin selle teadmiseks. Eh, kõigest sellest me näeme, et on väga suur tahe edasi liikuda. ja siin räägiti ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust ja tema rollist. jah me töötame kõigi nende asutustega koos. nii Euroopa Pangandjäreldusvalve äh, asutusega kui ka süsteemsete riskide nõukoguga ja analüüsime neid õppetunde, mis me saime. ja tegelikult on ikkagi liikmesriikide ülesanne see ja mitte niivõrd pangandusjärelevalveasutuse ülesanne see, et rakendada korrektiivmeetmeid ja neid meetmeid tuleb hakata rakendama kohe pärast stressitestide lõppu. kui kolm Euroopa Liidu järelevalveasutust loodi, eh, siis eh, asusid nad tööle ja ma arvan, nad töötavad praegu väga hästi. härra Kiigold, teie siin rääkisite ka kindlustussektori testimisest ja me tõesti valmistame praegu ette testi ka kindlustussektori tarvis. nii nagu me pankade puhul oleme juba ette näinud. ja härra Kiigold ja härra Kaaras rääkisid, härra Schmidt samuti ühest väga delikaatsest küsimusest, nimelt <laughs> riigivõlad ja nendega seonduvad riskid. nagu ma juba ütlesin, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus peab määratlema ja koostama eh, testid, eh, aga sellised testid, mis oleksid tõesti realistlikud pangandussektori jaoks. nii et ma võin praegu öelda seda, et me oleme juba Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega dialoogi pidanud sel teemal ja kui te ütlete, et uutest tekstidest tuleb õppida nagu varasematest tekstidest oleme õppinud, siis loomulikult teil on õigus. härra proua Sanchez Peredo rääkis siin auahnusest, jah, me kavatseme olla energilised ning tunnustada pangandusjärelevalve asutuse sõltumatut. ja härra Kiigolt vastuseks veel teile tõesti on vaja õppida möödunud aasta juunikuistest testidest ning järgmistest testidest selleks, et mm, järgmised testide voorud oleksid kvaliteetsemad. ja loomulikult likviidsustestid on ka oluline teema. Nemad ei kuulu stressitestide Äh, alla Euroopa Pangandusjärelevalve asutus ütles, et nad tahavad temaatiliselt tegeleda eraldi likviidsusriskidega kogu Euroopa Liidus. ja seda aastal kaks tuhat üksteist. härra Karas kutsus üles komisjoni koostama pikaajalist strateegiat, jah, meil on tõesti vaja seda strateegiat ja koos oma meeskonnaga ma teen ettepanekuid uuteks õigusaktideks ja need on üks osa sellest finants ja majandusjuhtimise paketist Need on meie pikaajalisemad kavatsused. jah, meil on vaja laheneda pangandussektoris tekkinud probleemid, aga ma ei rääkinud siin kriisi päritolu kohast ja põhjustest. igasugused boonused ja tasud, mis pangandussektoris on ajapikku välja makstud, on riske ainult suurendanud. nii et me peame tõesti nende tasude ja boonustega edasi tegelema. ja tähtis on, et kõik liikmesriigid selle peale mõtleksid. ja meil on vaja tegeleda kriisi põhjustega ühe põhjusega, milleks on ka liiga suurte riskide võtmine. ning kindlasti peab pangandusel olema ka suurem vastutus, omapoolne vastutus. siin räägiti ka, et stressitestid, mis läbi viidi, ei olnud sidusad. jah, kui me räägime eelmiste testide miinustest, siis tõesti on vaja rohkem sidusust ja rohkem Euroopat testide läbiviimisel ja just sellepärast koos Euroopa pangandusjärelevalve asutustega on vastastikune hindamine ette nähtud ja seda harmoniseeritud raamistikus. ka selle kallal me praegu töötame. proua Ferreira, teile ma võin kinnitada, et me vaatame läbi kõik need ettepanekud, mis tehti ja omapoolsed ettepanekud teeme veel enne suve lõppu nii et proua Ford, proua Kantsian, härra, proua Pasescu rääkisid siin, et testid peavad olema ranged ja läbipaistvad ja jälle majanduse juhtimise üldises raamistikus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta testid tõesti on usaldusväärsemad ja sidusamad ja läbipaistvamad kui eelmised testid ning me tugineme saadud õppetundidele. nii et lubame, nad tõesti on rangemad, usalt-, usutavamad ja läbipaistvamad. järgmine kord, tänan. suur tänu, volinik Barnier me oleme nüüd äh, härra Barnier ajast maha jäänud me oleme ajast maha jäänud ja tõesti